Eh, meil on natukene aega, kuna härra Könders ei ole veel kohal. Euh, niisiis, me alustame teiega, härra Timmermans, sellepärast et nõukogu esindajad hetkel ei ole kohal, nii et, et teil on sõna lugupeetud president, lugupeetud saadikud. Ehm, eh, komisjoni president on teel G7 tippkohtumisele Jaapanis ja ta palus, et ma esineksin tema asemel ja räägiksin siis eh, olulistest prioriteetidest. Eh, oluliseks asjaks on meie majanduse taastumine, Euroopa Liidu aastane majanduskasv oli kahe tuhande viieteistkümnendal aastal kaks protsenti ning esimeses kvartalis oli meie majanduskasv sel aastal kõrgem kui USA-s. tööpuudus on loomulikult veel mõnedes liikmesriikides liiga kõrge, aga üldiselt on see siiski langenud viie aasta madalamale tasemele. täna on viis miljonit töökohta rohkem kui kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal Äh, usaldus on järk-järgult tagasi pöördumas, me näeme seda investeeringute, tarbijate kulutuste ja laenude vallas, aga me peame olema valvsad. meie peamiste kaubanduspartnerite äh, äh, olukord on murettekitav, näiteks kahe tuhande üheksandast aastast alates äh, tärkavatel turgudel ei läinud nii hästi Äh, ja arvestades sellist ebakindlust, sõltub majanduskasv nendest võimalustest, mida me iseendi jaoks loome. meil on vaja investeeringuid, struktuurireforme ja vastutustundlikku äh, riiklikku rahastamist. me peame püsima kursil parlament on mänginud selles strateegias väga olulist rolli. tänu teile on käivitunud Euroopa investeeringute kava ja seda rekordilise kiirusega. vähem kui aastaga on see juba toonud äh, sada, äh, sada miljardit eurot uusi investeeringuid ning võimaldanud ähm, raha eraldada rohkem kui saja neljakümne tuhandele VKE-le. niisiis, äh, see aitab luua strukturaalseid muutuseid siiamaani on investeeringute vallas domineerinud just nimelt väike arv suuri programme. täna me näeme rohkem kohalikke programme, programme, mis on väiksemad, mis on mitmekesisemad. avaliku sektori raha aitab ligi tõmmata erasektori raha ning toetab niimoodi struktuurireforme me näeme rohkem koostoimet kohalike institutsioonide Euroopa Investeerimispanga vahel. lühidalt me oleme tunnistajaks sellistele investeeringutele, mida turud ei ole suutnud äh, pakkuda. Äh, meie investeerimisfond äh, aitab kaasa näiteks leida uut ravi Alžeimeri tõvele, aitab vanu tööstuspiirkondi muuta, eks, ning samuti aitame idufirmasid, kellele teised laenu pole andnud Äh, investeeringud on G7 tippkohtumisel ka tähtsal kohal ning meil on siin häid uudiseid. meil on ka häid uudi-, paremaid uudiseid Kreeka kohta. eelmisel aastal nägime suurt vaeva, et Kreekat euroalas hoida täna on majanduslikud näitajad parem kui oodatud, majanduskasv Kreekas peaks taastuma kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta teisel poolel. kahe tuhande viieteistkümnendal aastal tööpuudus langes ning äh, primaareerve ülejääk saavutati ka. stabiilsustoetuskava, mis möödunud suvel heaks kiideti, on olnud pikaajalise stabiilse arengu aluseks. me oleme suutnud tagada Kreeka koha euroalas Äh, sellenädalane kokkulepe esi, äh, programmi esimese läbivaatamise üle vaid kinnitab kõike seda. Äh, arutelud Kreeka võlakoorma vähendamise osas on nüüd samuti alanud. me tunnistame neid kollektiivseid jõupingutusi, mida Kreeka rahvas on teinud. täna võib Kreeka majanduse vallas oluliselt olu,, olukord muutuda ja me arvame, et see neeritab ligi ka rahvusvahelisi investoreid G7 tippkohtumistel on Euroopa Liit alati võidelnud globaalse majanduse eest, mida valitsevad reeglid, mis on läbipaistev ja nii õiglane kui võimalik. teisisõnu, me oleme üritanud oma parimaid kogemusi rahvusvahelisele areenile viia. sellenädalasel tippkohtumisel jätkame neid jõupingutusi. koos meie G7 partneritega peame näitama, et ülemaailmne kaubandus võib olla kõigile kasuks, mitte ainult igale riigile, vaid ka igale meie ühiskonna osale me teame, et lühemas perspektiivis äh, toob üleilmastumine kaasa võitjaid ja kaotajaid ja see äh, toidab populistlikke jõude kogu maailmas ja seega meie ees seisab ülesanne mitte üksnes kontrollida mängureegleid ja hoolitseda selle eest, et nendest kinni peetakse, vaid ka väita, et pikemaajaline jõukus peitub just nimelt äh, avatuses ja vahetuses viimase aasta jooksul on Euroopa Liit olnud juhtimisrollis ka maksunduse Äh, vallas, läbipaistvuse vallas. meil on äh, teed rajavad otsused äh, maksustamisalaste eelotsuste vallas, me võtsime vastu otsused riigipõhise aruandluse vallas, meie sõnum on väga selge. igaüks peab maksma oma maksud, me teeme koostööd oma G7 partneritega, hoolitsemaks selle eest, et selline ettevõtmine oleks tõesti globaalne kui liikmesriigid on otsustanud luua kasu saavate omanike keskregistri, siis peavad meie partnerid tegema sedasama ja need, kes hiilivad ühiskonna ees võetud kohustustest kõrvale, neid ei tohiks varjata me peame olema äh, väga jõulised ka nende riikide suhtes, kes reeglitest ringi ei pea. vabakaubandus peab olema õiglane kaubandus. võin parlamendile täna kinnitada, et Euroopa Komisjon toetab jõulist kaubanduskaitsemehhanismi. kui keegi turgu moonutab, siis me võtame meetmeid komisjon on võtnud kasutusele terve rea kaubanduskaitsemeetmeid selleks, et kaitsta Euroopa terasetööstust dumpingu eest ja G7 tippkohtumisel ütleme, et need riigid, kes reegleid rikuvad, peavad esitama plaanid oma üle, üleliigse tootmisvõimsuse kärpimiseks. rahvusvaheline üldsus peab hoolitsema selle eest, et kõik reeglitest kinni peavad. räägiksin nüüd ülemaailmsest pagulaskriisist, mis on G7 päevakorras samuti olulisel kohal. komisjon on algusest peale öelnud, et ainult ülemaailmsed lahendused toimivad veel kord eh, on parlament aidanud paika panna Euroopa strateegia, mis on kõikehõlmav. see aitab inimelusid päästa merel, osutab humanitaarabi, tugevdab meie piire, toetab äh, neid riike, kes on kõige suurema rändesurve all, aitab äh, ümber asustada inimesi, kes vajavad rahvusvahelist kaitset ning aitab äh, ebaseaduslikel sisserändajatel koduriikidesse tagasi pöörduda ning loob turvalisi sisenemisteid äh, asüülitaotlejatele. kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal on Euroopa Liit eraldanud rohkem kui kümme miljardit eurot kriisiga toimetulemiseks see eh, strateegia on andnud meile hingamisruumi ja võimaldanud tulevikku vaadata. koos oma G7 partneritega peame nüüd reageerima tõesti globaalselt, sellele peavad olema ka piisavad vahendid ja me peame tegelema rände algpõhjustega. Eh, rahvusvaheline ümberasustamisprogramm on hädavajalik eh, ainult siis, kui me tagame asüülitaotlejatele legaalsed võimalused turvalisse paika pääseda, saame nad äh, panna loobuma oma eluga riskimisest ja see on ka parim viis, kuidas teha lõpp inimkaubitsejate tegevustele ja anda tagasi väärikus nendele inimestele, kes tõepoolest meie kaitset vajavad. ja lõpetuseks räägiksin kliimast ja energeetikast äh, sellenädalane G7 tippkohtumine on kohtumist. nüüd hakkab tõeline töö selleks, et me oma majandust kaasajastaksime ja muudaksime viise, kuidas me toodame ja tarbime. Äh, selleks on vaja ka uut poliitikat meie parimad ettevõtted on signaalidest juba aru saanud, juhtivad Euroopa ettevõtted on oma ärimudeleid muutnud ja loovad uusi töökohti, mis vajavad uud, uusi oskusi, innovatiivseid protsesse ja investeeringuid. Euroopa Liit peab olema ambitsioonikas, ta peab olema maailma juht, maailma juhtivaks riigiks taastuvenergia vallas. selles sektoris töötab ligemale üks miljon inimest ja sada kolmkümmend miljardit eurot on iga aasta selle sektori käive. Euroopa ettevõtted omavad praegu nelikümmend protsenti kogu taastuvenergiaalastest patentidest. aga äh, sellele vaatamata on suuri takistusi. kaks tuhat kolmteist äh, subsiidiumid fossiilkütustele kogu maailmas olid ligemale viissada miljardit eurot. see on väga suur rahasumma, mida kulutatakse väga halvasti äh, G7 on lubanud kahe tuhande kahekümne viiendaks aastaks sellised toetused ära kaotada järgmiseks peaksime äh, taotlema, et G kakskümmend teeks sedasama. lugupeetud president, lugupeetud parlamendisaadikud, äh, tippkohtumine Jaapanis läheneb ja seetõttu poliitiline koordineerimine tipptasandil on väga oluline. majanduskasv aeglustub, meil on pagulaskriis ja seetõttu peavad G7 riigid olema juhi rollis ja oma jõud ühendama Euroopa Liit äh, toetab ülemaailmset majandust, mida valitsevad reeglid ning avatud ühiskonda Äh, mis otsib äh, jõukust ja turvalisust ühiselt teistega. tänases ebakindlas maailmas äh, on meie panus tõesti oluline, aitäh! aitäh, lugupeetud volinik ja nüüd alustame fraktsioonide nimel sõnavõtjatega ja kõigepealt härra Rangel Rahvapartei nimel. ma tänan, proua president. kõigepealt tere õhtust, asepresident Timmermans ja on selge, et G7 päevakord on tohutult ulatuslik. eesistuma Jaapan ei ole sugugi kõhelnud ja üritanud panna päevakorda võimalikult palju teemasid, aga mina käsitleksin nelja peamist. kõigepealt investeeringud. ma arvan, et Euroopa Liit peab vaeva nägema. Junckeri plaanist minu arvates ei piisa Euroopa Liidu suurimad majandused Saksamaa, Prantsusmaa, Ühendkuningriik ja Itaalia on juba esitanud oma ideed ja on nüüd vaja lihtsalt rohkem vaeva näha. jah, meil on jõudu, et teha sellised investeeringud, mis tõesti maailma muudavad ja et maailma majandus ja Euroopa majandus saaksid edasi liikuda ja tähtis on nüüd, et G7 riigid kasutaksid oma võimu arukalt investeeringute vallas. teine teema, mis mõjutab Euroopa Liitu, on maksud ja eriti maksuparadiisid. me saame palju rohkem ära teha, G7-l on siin suur vastutus õlul. ja on vaja tagada ka, et teisedki riigid G7-s, mitte ainult Euroopa riigid Äh, oleksid kaasatud pagulaskriisi lahendamisse. Jaapan samuti näiteks. ja järgmine Zika viirus. me kuuleme palju Ebola kohta, aga Zika on juba jõudnud Euroopa lõunapoolsetesse riikidesse, tähtis on G7 sellega tegeleks. kas te olete valmis vastama äh, härra Saani sinise kaardi küsimusele? ma tänan. lugupeetud kolleeg, te juhtisite tähelepanu sellele, et majandusel tuleb panna rõhku, aga kas te ei arva, et toimuv tippkohtumine on unikaalne võimalus? Euroopa peab panema teisedki osalised mõistma, et seekord vajab Euroopa nende solidaarsust Äh, ja ränne ei ole ainult Euroopa probleem ja vastutus ju. Äh, kas te näete võimalust solidaarsustki seal arutada? ma tänan selle küsimuse eest. Äh, ma ütlesin, et et äh, arenenumad riigid ähm, peavad äh, investeerima ja aitama teisi, see puudutab Euroopa majandust, globaalset majandust ja kui nüüd on kõneks pagulased, siis ma olen kindel, et Euroopa ei pea üritama üksinda selle probleemiga toime tulla. Äh, jah, meie partnerid peavad rohkem aitama just kõige võimsamad maailma majandused Eh, peaksid ka probleemi lahendama. pooleteiseks minutiks proua Moskva sotsiaaldemokraatide nimel. mai come in questo momento storico la cooperazione globale deve essere rafforzata. tegemist on ajaloolise momendiga, on vaja tugevdada üleilmset koostööd ja vastuseid ühiselt leida. Eh, ja sellest võib tõusta suur tulu, meil on vaja elavdada jälle mõned ideed, mis on kogu aeg olnud aktuaalsed, ksenofoobia, natsionalism, nende asjade vastu on vaja võidelda üheskoos, see tippkohtumine Jaapanis on väga oluline, ootame ka selle tulemusi huviga, nii et kliimamuutused, välispoliitika küsimused ja mis puudutab kaubandust, rahvusvahelist kaubandust, siis Äh, tähtis on, et meil oleksid eeskirjad, mis kohalduvad kõigile. koostöö rahvusvahelises kaubanduses peab olema olemas. Äh, mõned nädalad tagasi äh, me arutasime suhteid Hiinaga, kellega me tahaksime korralikke partnerlussuhteid ja rääkisime ka jätkusuutliku kaubavahetuse mõistest ja Hiinale turumajanduse staatuse andmist me arutasime, aga see on väga keeruline, arvates näiteks pidades silmas terasesektorit. nii et tähtis on, et meil oleks kvaliteetne agenda eh, G7 kohtumisel käsitlemisel ja kindlasti ka naiste mõjujõu suurendamine. G7 peab tegema ettepanekud ka soolise ebavõrdsuse vähendamise kohta. aitäh, härra Henkel pooleteiseks minutiks. Äh, proua härra asepresident, maailma majandus on G7 päevakorras kõige kõrgemal kohal, täiesti õigustatult sest majandus ei kasva enam ammu nii kiiresti kui varem ja selle all kannatavad just kolmandad riigid, arenguriigid. maailma majanduse kõige tähtsam mootor, rahvusvaheline kaubandus on jäänud ka toppama ja ülem ja kohtumisel esindatud piirkondade puhul piirkondadest on Euroopa Liit alati olnud viimasel kohal sellepärast ma leian, et härra Tuskile ja Junckerile tuleb teatud sõnumid kaasa anda. võidelge uuema, uute reeglite eest maailmakaubanduses. TTIP, SETA ja PP, TPP on siin märksõnadeks. üleilmastumine ei ole mitte ainult majanduslik nähtus, mitte ainult kaubad, teenused ja varad ei liigu ümber maailma ringi vaid ka sellised ideed ja mõtted nagu demokraatia. pange vastu magusale kiusatusele hakata devalveerima ja kolmandaks, te kohe kindlasti küsite, miks euroala on olnud nii nõrk. vastus on selles, et meil on tegemist valuutaga, mis peab kõigile äh, sobima, aga valuuta peab peegeldama majandust, me peame majanduslikud ja maas, majanduslikke eelarvekultuure kõike ühe väärtuse alla panema. Teil on sinise kaardi küsimus, härra Henkel, olete valmis vastama? härra Kaspari, palun. palun, härra Kaspari lugupeetud härra Henkel, te mainisite sel, seda, et euroala teie arvates on väga nõrgas äh, seisus. kas te ei leia, et euroalal oli esimesel kvartalil majanduskasv palju suurem kui teie arvates väga elujõulises USA-s. äkki te peaksite oma arvamused euroala üle ümber vaatama, kui te vaatate, milline on ka reaalne olukord? aitäh selle vihje eest. reaalsuse arvamus, reaalsuse arvestamise puhul tuleb arvestada ka äh, äh, tõega, me ei saa siin lähtuda üheksakümnest päevast, mina rääkisin kümneaastasest perioodist ja OECD mitteametlikud numbrid näitavad, et ka sellel aastal euroala jääb USA-st ja ülejäänud maailmast maha. muide, ka kõikidest nendest riikidest, äh, kus ei ole eurot ja nüüd härra Telitška äh, liberaaldemokraatide nimel kaks ja pool minutit. Uh, uh, proua president, härra aseesimees, on tõesti väga kahju, et Holland eesistujariigina ei leia, et see küsimus G7 tippkohtumine oleks nii tähtis, et siin peaks kohal olema. mul on väga hea meel, et komisjon nii ei arva ja ma olen vägagi nõus paljude nende küsimustega, mis te tõite välja, härra asepresident, tõite tõesti välja väga tähtsad äh, küsimused, mille puhul Euroopa Liidul on tõesti väga palju teha ja ette näidata, eriti just selle kriisi taustal, kus me praegusel hetkel oleme. positiivseid sõnumeid oli palju ja mul on väga hea meel, et te need välja tõite. mul on väga hea, et te rääkisite ka investeeringutest, korrapoliitilistest reformidest ja korralikust äh, rahastamisest ja ka turumoonutustest ja sellest, kuidas Euroopa Liit peaks äh, nendele vastama aga ka usaldusväärsuse küsimus, usaldus turgudesse. mina räägiksin usaldusest natukene teises valguses, usaldus G7 tippkohtumise vastu. reaalne olukord on selline, et viimased G7 kohtumised olid sellised, millest me ei saa väga palju rääkida. G7 minu jaoks on väga tähtis foorum ja ma arvan, et G7 võib olla edukas, aga seal on teatud küsimused, mis on ülitähtsad probleemid, need identifitseeritakse ja neid on meil palju ja siis pärast seda tuleb meil jõuda kokkuleppele, kui võimalik, isegi üksmeelset kokkuleppele. see on veelgi problemaatilisem, problemaatilisem ja nüüd kolmas pool, mis on ka väga raske, eriti just Euroopa Liidu jaoks, mitte siis konkreetsete küsimuste puhul, vaid üleüldiselt tuleb meil võtta juhtohjad enda kätte G7-l on viimastel aastatel olnud puudu juhtimisest ja tulemused ei tohi lihtsalt äh, vastata reaalsusele. me vaatame, päevakord on küll pikk ja tähtis, aga me teame juba praegu, et väga raske on kokku leppida majanduskasvu ühistrateegias äh, loodame, et äh, tippkohtumine näitab, et see nii pole, aga tõesti me näeme, et kõige tähtsamates küsimustes on väga raske jõuda kokkuleppele, nii et äh, president Juncker ja esimees Tusk peavad äh, ei peaks mitte ainult näitama seda, mille üle me võime uhked olla, vaid tõesti haarama juht, ohjad ja tulemusi näitama. tulemusi meil siiamaani pole, aga avalikkus ootab meid, neid Teil on sinise kaardi küsimus, härra Frunzulika, et olete valmis vastama, jah, palun, härra Frunzulika. Uh, proua president, aitäh, kallis kolleeg. Te teate, kliimamuutused on suureks ohuks meie tulevikule ja ka migrantide vood just Saharast, lõunapoolsetest piirkondadest jõuavad siia just kliimamuutuste pärast. kas te leia, et komisjon peaks olema siin juhtiv G7 tippkohtumisel? Te rääkisite usaldusest ja ütlesite, et selle seitsme riigi juhid peaksid võimalikult kiiresti ka Pariisi leppele alla kirjutama ja olema eeskujuks. Uh, jah, kallis kolleeg ma rääkisin tõesti juhtimisest ja mõtlesin tõesti kõikides küsimustes, kõik päevakorras olevad küsimused on tähtsad. aga juhtimine tähendab ka seda, et me oleme võimelised jõudma kokkuleppele kõikides nendes küsimustes. juhtimine ei tähenda alati seda, et ollakse taktikepiga eesotsas ja ülejäänud maailm jääb maha ja kliimamuutused on tõesti väga tähtsad, meil on siin vaja üleilmset kokkulepet äh, ja kõik peavad andma oma panuse selleks, et me tõesti saavutaksime ka igal pool ühesuguse tulemuse. aitäh, nüüd proua Gonzalez Peñas, üks minut kuue fraktsiooni nimel. Eh, aitäh, proua president. daamid ja härrad, ma jagaksin teiega oma mured Äh, Euroopa Liidu majandusstrateegiate üle. nimelt ähm, see suur majanduslik ebakindlus kogu maailmas, selle vastu tuleb võidelda meil on vaja võidelda spekuleerimise ja maksuparadiiside vastu. ja nende kõrval on meil veel teisigi probleeme. see majanduslik ebakindlus äh, tuleneb tegelikult äh, komisjoni varasematest antisotsiaalsetest meetmetest. meil on tegemist rahvusvahelise kriisiga ja meie kodanikud kannatavad selle all, sest äh, ikka veel spekuleeritakse rahvusvahelisel tasandil ja seda pigem toetatakse, kui otsitakse sellele lahendusi. Äh, president Juncker äh, improviseerib ja tõmbab taskust välja erinevaid lahendusi, aga tulemus on ikka sama kodanikud ootavad Euroopalt rohkem kui lihtsalt kärped ja kärped ja, ja majanduslik õudus. härra Timmermans, õiglane kaubandus on kõigest osa, see on paar protsendi määra kõigest. aitäh ja järgmisena härra Kiigolt, palun, Roheliste fraktsioonist. proua president, volinik Timmermans, kaks lühikest punkti G7 tippkohtumisel aasta tagasi oli löök äh, sõnaks äh, ähm, äh, maailma majanduse kliimamuutus, kliimasõbralikuks tegemine, süsinikuvaene majandus ja et sellega me saame majanduskasvu tagada. Teie mainisite ka seda, nüüd tulevad need riigid uuesti kokku ja needsamad riigid on ikka veel väga palju investeerinud maagaasi, ähm, naftasse Äh, kivisütte, äh, nii et kõik jätkub nagu vanamoodi. mida teeb nüüd Euroopa, kas teil on mingi ettepanek äh, valmis selleks, et need keskkonnakahjulikud subventsioonid lõpuks ajaloosahtlisse panna? ma näen, et praegusel hetkel on kõik Äh, vähendatud finantspoliitilisele tasandile, nii et äkki te peaksite ise olema julgem selles valdkonnas ja G7 valdkonnas peaksite just ellu viima kõike seda, mida te olete välja kuulutanud. teiseks, kaks kuud tagasi võttis parlament äh, vastu Goulari raporti ja nõudis äh, rangemaid reegleid huvikonfliktide lahendamiseks aruandluskohustuseks äh, just rahvusvaheliste finantsinstitutsioonide puhul. härra Timmermans, kas te kavatsete G7 kohtumisel neid ettepanekuid esitleda, kuidas G7 kavatseb neid ettepanekuid rakendada ja kuidas komisjon oma töös G7 raames kavatseb ka rakendada neid parlamendi ettepanekuid? ootan juba põnevusega teie vastust, aitäh ja järgmisena kaks minutit härra Oflin EFTD fraktsioonist Uh, aitäh, kurb tõde on see, et Euroopa Komisjon äh, jäetakse igasugusest mõistlikust tegevusest G7 tippkohtumisel kõrvale. Äh, seal on rohkem verdarretavaid ähvardusi brittidele Euroopa Liidust mitte lahkuda Juncker ja härra Timmermans ja härra Tusk, see, mida te teete, annab vastupidiseid tulemusi. hirmu sisendamine meenutab inimestele Saarodi euroala lollusi ja läbikukkumisi, kui äh, äh, häbiväärne Euroopa Liidu esindajatele minna sinna G7 tippkohtumisele ja tunnistada jällegi majanduse vallas läbikuhtumist. komisjoni enda faktileht tunnistab ka seda, et Euroopa Liidu majanduskasv ometigi jätkub Äh, aga see meenutab mulle seda, et bakteritel ei tohi kunagi lasta head lugu rikkuda. jah, majandus, äh, te ütlete, taastub, aga ebaühtlaselt. Äh, komisjoni faktilehtedel öeldakse, et investeeringud on endiselt madalad kriisieelse ajaga, aga väike, väikene tõus on toimunud. no ma ei tea, minu kodumaal küll sellistest asjadest ei räägita Äh, parem tuleks tunnistada, et majanduskasv ei ole äh, veel äh, aset leidnud, siin öeldakse, et kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal on tööpuudus madalam kui kümme protsenti, kuulge, see ei ole fakt, see on lihtsalt soovide nimekiri ja eh, eh, Suurbritannias on inimesed tõesti väsinud kõigest sellest. järgmisel aastal selle, sellel ajal võiksime me olla miljonärid. euroalas seda aga ei juhtu. euro on eh, läbi kukkunud valuuta. euroala võiks lõpetada ülemaailmse keskkonna vastu võitlemise. me lihtsalt oleme koormaks ja takistame ülemaailmsed maailmapidurid. me loodame, et tulevikus te näete, kui ekslikud te olete, Euroopa ise on oma majanduskasvu äh, kihva keeranud. härra Le Breton, poolteist minutit ENF fraktsiooni nimel nüüd. aitäh, lugupeetud president Äh, ajaloo äh, vale ka ja kavaluste tõttu on Euroopa Liit äh, osaline G7 tippkohtumisel, kus peaksid olema liikmesriigid härra Juncker ja härra Tusk esindavad meid Jaapanis. ma kardan, et nende mõju saab olema negatiivne kolme probleemi lahendamisele, millega, millega seal tegeldakse majandusküsimustes propageeritakse jällegi ülimat liberaalsust, mille all rahvas kannatab Äh, tervitatakse neid edusamme, mis äh, tahtaläbirääkimistel on saavutatud. Äh, ma olen täiesti kindel, et seda tehakse, ometi ollakse teadlikud, kui mures rahvas nende läbirääkimiste pärast on nüüd, mis puudutab välispoliitikat, siis kindlasti räägitakse Venemaast, aga ometigi on Venemaa meie peamine liitlane võitluses islamiriigiga ja terrorismiga ning mis puudutab rändekriisi, siis kindlasti äh, soovitakse, et riigid asuksid, astuksid ebamõistlikke samme. ainukene äh, mõistlik samm oleks toetada äh, neid riike majanduslikult ja hariduse vallas, kes seda vajavad. Need inimesed jääksid sinna, aga kes sellega tegeleb, kes sellest hoolib? Istanbulis kahekümne neljandal mail toimunud tippkohtumisel G7 juht polnud kohal ja täna ei ole nõukogu esindajat Euroopa Parlamendis kohal. selle kohta, härra Le Breton, tahaksin teile öelda, et härra Kunders eh, jääb hiljaks, aga ta ühineb meiega. Eh, teile on sinise kaardi küsimus härra Džambaskilt, kas olete valmis vastama, palun, härra Džambaski. aitäh, lugupeetud president. härra Lebreton, eh, G7 finantsjuhid võtsid äh, vastu tegevuskava info vahetamiseks selleks, et ära hoida terrorismi rahastamist. kas te tõesti leiate, et G7 on vananenud struktuur ning ei äh, esinda äh, maailmas praegu valitsevat jõudude vahekorda, arvestades India ja Hiina kasvavat mõjuvõimu. kas te ei arva, et G7 dubleerib teisi sarnaseid struktuure? aitäh ja härra Le Breton, palun aitäh selle küsimuse eest, mis on väga huvitav, ma arvan, et GS seitse on üks huvitav äh, foorum selleks, et rahvusvahelisi probleeme lahendada ja mis puudutab infovahetust, siis selline infovahetus on kindlasti paljudes valdkondades vajalik selleks, et võidelda näiteks terrorismi vastat. mina esindan sellist fraktsiooni, mis soovitab koostööd äh, suveräänsete riikide vahel. Äh, selline infovahetus on lubatav Äh, kui sellist otsust ei langeta komisjon Brüsselis, äh, kes äh, kõik head ettevõtmised kihva keerab. härra Paltso, üks minut, palun. proua president, ma tänan. me peaksime olema rõõmsad selle üle, et G7 päevakorras on rändekriisi teema ka ja komisjoni asepresident on rõhutanud oma pressiavaldustes, et tegemist on üleilmse nähtusega, nii tuleb sellega ka tegeleda, see on õige. aga mida me peame silmas äh, selle ülesande all? Äh, finantskoorem, mida Euroopa Liit kannab, kas meie äh, globaalsed partnerid ka annavad oma panuse? see on ju väga tähtis vastutuskohustus ka teistel USA äh, relvadega ja jõuga mm, ekspordib demokraatiat ja see tekitas Araabia kevade ja rändekriisi, mis nemad tegid. ja väga palju vastutust äh, lasub USA õlul ja USA peaks ja saab ka midagi ära teha Araabia riikides, Saudi Araabias et nii palju äh, migrante ei tuleks meile siia, vaid läheksid teises suunas. poolteist minutit, härra Kaspari. aitäh, proua president. viis miljonit uut töökohta võrreldes kahe tuhande kolmeteistkümnenda äh, aastaga ja seda tihti tänu üleilmastumisele. teiselt poolt on meil aga sajad tuhanded näiteks terasetööstuses, kes muretsevad üleilmastumise pärast sellepärast palun kasutage G7 tippkohtumist selleks, et võimalusi suurendada ja riske vähendada, selleks, et me ka tulevikus saaksime rääkida üleilmastumisest positiivses võtmes. miks? näiteks Hiina, meil on igapäevaselt Euroopa Liiduga kaubandusmaht üks miljard Hiinaga ühelt poolt on see meile suureks võimaluseks ja teiselt poolt äh, saame me ka väga palju kaupa ja äh, toorainet Hiinast, aga teiselt poolt on ka Hiinas väga palju uusi töökohti loodud ja väga paljud äh, töövõtjad kardavad selle pärast, kas hiinlased peavad reeglitest kinni, kas nad peavad kes teab, äkki kinga ja ka päikesepaneelitööstuses ebaausa konkurentsiga kõike mitte katki ei tee, sellepärast ma palun, kasutage G7 tippkohtumist selleks, et rahvusvaheliste partneritega rääkida üleilmastumise kujundamises, selleks, et meil oleks, saaksime rääkida uutest töökohtadest ja et meil ei oleks nii palju muresid. ja lõpetuseks, ma soovin, et meil oleks avatud turud aga teiselt poolt ma tahan, et meil oleks tulevikus ka tööstusvaldkonnas töökohti tulevik Euroopas ja sellepärast olek, on ju väga hea meel, kui tööstusvaldkondades ka uusi kontoritöökohti luuakse, aga teiselt poolt tuleb hoolitseda ka sellest, et tööstusvaldkonda jääksid ka tööstusvaldkonna töökohad alles. aitäh ja järgmisena Paul Tang, palun. aitäh, proua president, selle kuu alguses äh, Jaapani peaminister käis Euroopas visiidil selleks, et ennast G7 tippkohtumiseks ette valmistada ja tema sõnum oli eurooplastele, et kõik peavad kaasa tegema selleks, et leida ühiseid reegleid. nüüd aga näeme, et Hiina Hiinal on majanduslikud probleemid, samad probleemid, mis teistel on juba ammu. ja G7 on tegelikult olnud ainus foorum, kus majandust üheskoos koordineeritakse ja pole üldse üllatav, et nüüd tehakse neid üleskutseid teha koostööd. meil on vaja selle, sellest allakäiguspiraalist äh, välja tulla, sellepärast Jaapan tegi ka need ettepanekud. milline oli Euroopa vastus? eurooplased ees, eelkõige Wolfgang Schäublega jäid oma äh, Ähm, seisukoha juurde ja ainus vastus oli korra poliitilised reformid, kuid Jaapani peaministril on õigus, nendest reformidest ei piisa. Euroopas tuleb rohkem ära teha selleks, et nõudlust suurendada, investeeringuid suurendada ja G7 tippkohtumine on tegelikult ainus koht võib-olla, äh, kus saaks Euroopa lõhestumist äh, lahendada, sest siin kohapeal ei ole me sellega hakkama saanud. aitäh, järgmisena üks minut, härra Marias ma tänan. G7 kohtumine on suurepärane koht, kus äh, ära lahendada maailma majanduse probleeme, see kasiinokapitalism äh, ja kasinus on, mida tuleb seal käsitleda, aga G7 ei saa tegeleda nende teemadega ilma, et ta BRIC riike kaasaks ja ka BRIC riikide probleemidega tegeleks on vaja võidelda vaesuse vastu ja õiglaselt jagada see jõukus, mis maailmas praegu eksisteerib, ära. G7 järeldused äh, ja mis puudutavad Kreeka võlga ja hiljutine euroala otsus, äh, öeldi, et äh, jah, on vaja jätkata toetamist teatud võlad peavad jääma, see, me selle rahaga saame stimuleerida majanduskasvu, aga äh, kärped avalikus sektoris on midagi, millega tuleks hoopis teistmoodi tegeleda. kusub Ermui üheks minutiks. ma tänan jah, maailm, milles me praegu elame, on keeruline. on vaja kaitsta oma huve ja G7 on üks koht, kus kaitstakse vanu põhimõtteid kuuekümnendatest, seitsmekümnendatest aastatest, sellised multipolaarse maailma põhimõtteid. jah, kogu suveräänsus koondub tänapäeva maailmas USA kätte Äh, jah, siin räägitakse ülemaailmsest majandusest ja selle puudujääkidest ja probleemidest. populistid üritavad teha lõpu öö, äh, demokraatiale ja võitlevad vabakaubanduse eest, aga see on naeruväärne. TTIP, mida see tähendab tormiliselt arenevatele riikidele? immigratsioon, me ei tegele mitte immigratsiooniprobleemidega, meil on vaja multipolaarset maailma, mitte teeliberaalset maailma. härra Plenkovitš, poolteist minutit. suur tänu, proua president, ma tahan jah, tervitada härra Timmermansi ja tänan eh, selle eest, et tutvustasite Euroopa Liidu põhiseisukohti seoses varsti toimuva neljakümne teise G seitsme tippkohtumisega. seal arutatakse alati väga tähtsaid küsimusi ja sõnastatakse nende kohased otsused. me näeme, et enamik majandusindekseid lähevad praegu õiges suunas, aga väga tähtis on parandada öö, äh, siiski olukorda seal kus see vajab parandamist. ja Euroopa struktuuriliste investeeringute fond on siin väga tähtis ja peaks olema üheks instrumendiks, mis aitab liikmesriikidel edasi arendada, areneda. ma arvan, et peale nende teemade, millele viitas härra Timmermans, G7 päevakorras nimed immigratsioonikriisi lahendamine ja teised, tuleks seal ka mõelda selle peale, milline on meie panus äh, Ähm, kuidas immigratsiooniprobleemid arengu eesmärgidega siduda ja kaubandussuhted, lepingute sõlmimine eh, peab toimuma nii, et ka meie tarbijate huvidega korralikult arvestatakse, meie normidest eh, näiteks rahvatervise vallas kinni peetaks. väga tähtis on jätkata koostööd julgeoleku ja välispoliitika vallas. proua Kill, ma tänan üleilmsed väljakutsed, mis meie ees on. jah, on hästi teada terrorism, rändekriis, energia ja kliimamuutused on need, aga me endiselt ei tule veel piisavalt toime finantskriisi tulemustega ja võitleme nendega, nii et G7 peab ennekõike sellega tegelema. me elame maailmas, mis on omavahel niivõrd seotud ja sõltuv ja meil on vaja üheskoos lahendusi selle pärast leida. G7 on kõige võimsamaid majandusi koondav ühendus ja nemad peavad tegelema tööpuudusega, mis meil on. Nad peavad tegelema töökohtade juurde loomise teemadega, sest ainult nii suudame me toime tulla meie ees seisvate väljakutsetega. täiesti õigustatult see kohtumine tegeleb äh, ka Ühendkuningriigi referendumi tulemuste teemadega. aga üks mõttekoda on hoiatanud täna, et äh, Euroopa Liidust lahkumine tähendab seda, et Eh, on vaja jätkata kasinusmeetmetega veel kaks aastat, et eh, eelarve ülejääki saavutada. kui see sõnum jõuab globaalsele tasandile, siis ma usun, et ka avaldatakse seal survet, et Ühendkuningriik jääks Euroopa Liitu. And... Eh, nii et tuleb ikkagi võidelda sellest, et Euroopa Liitu jääks Ühendkuningriik. proua Spinelli, üks minut. ma tänan jah, G kaheksa tuleks jälle uuesti üles ehitada ja avada see organisatsioon jälle Venemaale. ja pidades silmas Ühendkuningriigis toimumas on referendum ja USA-s valimised, siis tuleb sellega just praegu tegeleda. Brexit või mitte. mis puudutab Moskvat, siis ma tahaks teada, et kas Euroopa Euroopa Liidul ikka on vaja sellist tugevat USA-d, NATO-t eh, oma äh, idapiiril, sest venelased lähevad sellest üha rohkem eh, murelikuks ja tahetakse jätkata Liibanonis, Süürias, Lähis-Idas sellesama eh, nurjunud poliitikaga USA-s ja meil on vaja hoopis omaenda poliitikat. selline poliitika on tekitanud ISISe ja sõja ja pagulasküsimuse. aga need on ka meie nurjumised olnud. Domnul Koferati, un minut. härra Koferati, üks minut signor commissario vorrei insistere su due punti che sono già nel vasto. volinik ma tooksin siin välja kaks punkti mis on g seitsme päevakorras juba paigas. nimelt üks punkt on minu arvates veel puudu ka. esiteks võitlus maksudest kõrvalehiilimise vastu. OECD ettepanek ei ole piisav, mis puudutab ka kahepoolseid suhteid ja ka äh, mitmepoolseid foorumeid, siis me peame minema kaugemale, meil on vaja lahendusi, mis näevad, mis on siduvad, läbipaistvad ja mille puhul siis riikidepõhiselt antakse aru. teine küsimus, rahvusvahelised kaubanduskokkulepped, meil ei ole siin piisavat läbipaistvust, me ei saa lihtsalt äh, täiesti äh, Äh, tegevusetult pealt vaadata, kuidas neid läbirääkimisi peetakse, eriti kui räägitakse tarbijate õigustest, sotsiaalsetest normidest ja nii edasi. hargmaised ettevõtted ja inimõigustest kinnipidamine, kolmas punkt nimelt, ma arvan, et siin on väga tähtis, et me ÜRO juhistest kinni peaksime tooteahelad toovad endaga kaasa selle, et inimõigused trambitakse jalge alla. see on see, millega me ei saa enam nõustuda. üks minut ja üheks minutiks sõna no, härra Assis. Eh, eh, aitäh, eh, lugupeetud komisjoni asepresident, tahaksin samuti rääkida rahvusvahelisest kaubandusest, nagu öeldud, on tegemist rahvusvahelise kaubandusega ja me peame tõesti ütlema, et siin on tegemist väga palju natsionalistliku suhtumisega, on tegemist äh, protektsionistliku viirusega, aga meil on ka väga palju väljakutseid, me peame üritama luua paremat keskkonda, suurendama läbipaistvust kaubanduse, eelarvete ja maksude vallas, et oleks võimalik äh, vähendada maksude välti-, maksupettusi. kui meil äh, sellega hakkama saada ei õnnestu, siis tuleb protektsionism tagasi kõigi oma traagiliste äh, probleemidega ja mm, samuti on probleemiks äh, pagulaste olukord äh, kogu maailmas. ÜRO on üritanud leida vastuseid, mm, see on välja kukkunud vahel paremini, vahel halvemini, aga me peame leidma lahendusi rahvusvahelisel areenil selle teemaga tegeleda, sest tegemist on ainulaadse võimalusega seda tõesti mm, Äh, rahvusvahelisel areenil tegevuskavasse panna. ja nüüd on meil tegemist vaba mikrofoni vooruga, kaks kolleegi on sõna soovinud saada, proua Grapini, palun, teil on sõna. aitäh, härra juhataja. Ehm, te siin rääkisite tulevastest plaanidest, rääkisite väga erinevatest teemadest, äh, rääkisite toetustest, mida ei ole korralikult ära kasutatud, rääkisite neljasajast miljardist, aga millised on tagatised järgmiste toetuste puhul, et neid korralikult kasutatakse? Te rääkisite äh, ka maksude vältimisest, ärge unustage Panama dokumente. me ei ole valmistunud selleks, et äh, tegeleda uue Panama juhtumiga. Te rääkisite äh, vabakaubandusest, aga vabakaubandus peab olema ka õiglane kaubandus. kas meil on tõesti kõik äh, vajalik teave olemas, et meil oleks tõesti tegemist õiglase kaubandusega? ma arvan, et meil peavad olema võrdsed tingimused, kui meil on tegemist konkurentsiga teiste riikidega rahvusvahelisel tasandil. majandusel on vaja reegleid ja need reeglid peavad olema õiglased, samad reeglid peavad kehtima kõigile, kuidas me muidu hakkama peaksime saama? aitäh ja nüüd saab sõna härra Kjutšuk. aitäh, lugupeetud äh, härra Timmerson, Timmermans, äh, G7 tippkohtumine Jaapanis äh, on väga äh, oluliste väljakutsete ajal kogu maailmas. meil on tegemist rahanduskriisiga, meil on probleeme terrorismiga, kliimamuutustega, paljude eh, uskudevaheliste konfliktidega, need on need väljakutsed, millele rahvusvahelised, eh, rahvusvaheline üldsus peab leidma lahendused, meil on, peavad olema konkreetsed prioriteedid, meil peavad olema võetud ka konkreetsed kohustused ja G7 tippkohtumine on erakordselt oluline. me peame rõhku panema ähm, rändekriisile, terrorismivastasele võitlusele, vabakaubandusele, kõiki äh, kohustusi äh, humanitaarvaldkonnas on vaja täita. Euroopa Liit peaks äh, rõhutama seda, et vaja on parandada rahvusvahelist koostööd ähm, maksupettuste vallas Euroopa Liit peaks äh, näitama üles valmisolekut täita võetud kohustusi, aitäh! ja nüüd saab sõna härra asepresident Timmermans. aitäh, mõned märkused ma pean ütlema saadik Kiigoldile, tal oli kaks äh, küsimust mulle, esimese küsimusele äh, pean vastama kirjalikult, sest kohe ma vastata ei saa ja mis puudutab töö, äh, ekspertide rühmade ja seal olevate huvide konfliktide kohta, siis meil oli parlamendiga pikk arutelu, milles osalesid ka Dennis de Jong ja teised teie kolleegid. aruanne tuleb hiljem, enne selle kuu lõppu veel selle teema kohta ja ma tahaks äh, öelda seda, et tõepoolest meil on tegemist tõesti väga suurte üleilmsete väljakutsetega nendel teemadel, millest me siin äh, rääkisime. aga kui me tõmbame üles sillad, ehitame müüre, siis äh, see seda probleemi ei lahenda. nii et need, kes ütlesid, et me peaksime lõpetama neoliberalistlikud poliitikad, teil on õigus, aga ma ei ole kindel, et te teate, millest te räägite. ma arvan, et vaja on üleilmset kaubandust selleks, et luua innovatsiooni ja majanduskasvu Euroopa Liidus. kui vaadata, milliseid väljakutseid äh, meil praegu oodata on, võttes arvesse demograafilist arengut, kui me jääme sinna, kus me praegu oleme, siis äh, kõige parem lahendus on kaitsta seda, mis meil on ja see tähendab väga lihtsalt seda, et äh, me aeglustame allakäiku kui me tõesti tahame kasutada äh, ära neid väljakuts-, võimalusi, mis, mida üleilmsed arengud meile pakuvad, siis me peame liikuma äh, jätkusuutliku majanduse poole, digitaalse ühtse turu poole, meil on vaja luua energialiit, äh, meil on vaja tagada seda, et meie majandusest saaks ringmajandus ja kõige selle jaoks on vaja muutusi, vaja on teha järgmisi samme selles suunas, see on ainus võimalus, kuidas me saame luua piisavat majanduskasvu, mis oleks jätkusuutlik, mis ei kurnaks ära lõplikult majandust, maaressursse, vaid säilitaks loodusvarasid ja mis võimaldaks meil luua sellist sotsiaalset keskkonda, mida soovivad enamus eurooplastest. meil on seda majanduskasvu vaja, võttes arvesse meie, neid demograafilisi väljakutseid, mis meie ees on. ja see on see, mida komisjon toetab G7 kohtumisel, me üri-, tahame kasutada neid võimalusi, mida pakub meile ülemaailmne kaubandus, aga me ei ole naiivsed nende äh, rahvusvahelise kaubanduse aspektide suhtes, kui me ei pea, kui ei peeta kinni reeglitest. ja ma olen nõus kõigi nendega, kes ütlesid, et meil on vaja rohkemat tähelepanu pöörata Pariisi äh, kokkulepete rakendamisele. Äh, veel kord, kui te äh, järgite minu mõttelõnga, mis puudutas jätkusuutlikku majandust, siis ma ütlesin, et meil on vaja vähendada kliima soojenemist, me teeme seda, mida me lubasime Pariisis ja lõpetuseks rõhutan veel kord ja ma ei suuda seda kuidagi piisavalt äh, esile tõsta, et äh, pagulaskriis jääb alles, see ei ole miski, mis lõpeks siis, kui lõpuks ometi lõpeb Süüria sõda. vaadake tohututele demograafilistele survetele, mida me näeme Aafrikast ja mujalt lähtuvat. meie keskse, keskne huvi on see, et me oma naabruses looks ähm, jätkusuutliku majanduskasvu ja meie laiem naabruskond hõlmab kogu Aafrikat. G7-l tuleks ka seda arutada. see, olulised on ähm, ränne, võimalused, äh, korralik äh, valitsemine, mis põhineks äh, õigusriigi põhimõtetel kõik need asjad on olulised tegurid ülemaailmsel areenil nende otsustavate valikute jaoks, mida Euroopa Liit tahab teha selle kohta, kas me tahame oma äh, jõukust ja demokraatiat eksportida või oodata, kuni meile imporditakse äh, vaesust ja muid probleeme mujalt. see peaks olema Euroopa Liidu seisukoht äh, G7, seitsme tippkohtumise läbirääkimistel, aitäh! aitäh! härra asepresident ja nüüd saab sõna härra minister. Uh, suur tänu, härra juhataja, kõigepealt vabandan, et saabusin teie sekka nii hilja, arutelu on oluline. ma juba vabandasin härra Telikale, härra Platonile ja teistele kolleegidele. tõesti suur huvide konflikt, sellepärast et äh, meie ma mae-, maestajad äh, kuningas käis teie hulgas, aga, aga me tahaksime omalt poolt siis ka nõukogu poolt äh, rääkida teemadest, mis, mida arutelus käsitleti. kõigepealt, äh, nagu ütles esimene komisjoni, Euroopa Komisjoni asepresident, G7 liidrid räägivad paljudest maailma tähtsusega teemadest, millega seoses G7-l võib olla liidri roll Euroopa Liidu välisväljakutsed on äh, omavahel tihedalt seotud ja seetõttu on äh, oluline, et Euroopa Liit sellest äh, foorumist kasu saaks. me oleme väga huvitatud G7-s osalemisest, sellepärast et meie sise- ja välisjulgeolek on omavahel tihedalt seotud, rändega seotud küsimused, terrorismi problemaatika räägivad selget keelt. me peame kõike hõlmava lahenduse kasuks otsustama koos teiste G7 kolleegidega kõigepealt teema, mis on meie päevakorras väga tähtsal kohal, rände ja varjupaigakriis, see on üks suurimaid väljakutseid, millega me silmitsi seisame, see ei ole mitte ainult proovikõiviks Euroopa Liidule ja me naaberriikidele. Euroopa Liit on tõstatanud selle küsimuse G7 tasemel Jaapanis, sellepärast et meid mõjutab see kriis tõsiselt, aga seda mõjutab ka ülejäänud, see mõjutab ka ülejäänud maailma ja meie nii näeme, et siin on vaja ülemaailmset lähenemist, ülemaailmset reaktsiooni ning see teema väärib igati maailmatasandi käsitlust ja loodetavasti me jõuame niivõrd konkreetsete küsimustele kui vähegi võimalik. loomulikult G7 ei ole mingi rakendusamet, aga võib siiski anda suuniseid selle kohta, kuidas maailma tasandil edasi liikuda ja meie G7 liidrid saadavad oma sõnumid edasi kriisi kohta. meie äh, tegevus finantstoetuste vallas on äh, ka tõhusam, kui äh, me teeme seda maailma tasandil, rändeküsimustes, äh, rahvusvahelise julgeoleku tasandil, võtame siin Süüria teemalise arutelu näiteks, aga ka üldine Lähis-Ida temaatika rände haldamine ei ole mitte Euroopa vastutus, vaid maailma tasandi vastutus, meil on vaja ühiseid lahendusi ja kõikide kohustuste austamist rahvusvahelisest õigusest lähtuvalt. G7 äh, peaks kutsuma üles maailma tasandi reaktsioonile, see on priviligeeritud foorum mitte ainult nende küsimuste arutamiseks, vaid ka selleks, et soodustada partnerlussuhteid ning kollektiivseid algatusi ning võrdsemat koorma jagamist teiseks äh, tahaksin rääkida maailma majandusest, meile tuletatakse iga päevaga meelde, et maailma majanduse taastumine kulgeb liiga aeglaselt, et äh, liiga, et äh, piisavalt ei tule juurde uusi töökohti, et riskid jällegi kogunevad ning seetõttu on õige aeg, et G7 liidrid saadavad selge sõnumi, et tasakaalustatud kaasava majanduskasvu tagastamine ei jää mitte ainult meie tähtsamaks prioriteediks, vaid me peame igaüks ka ise oma asjad korda saama äh, ning kollektiivselt vastutuse enda kanda võtma. me näeme, et erinevad G7 osapooled on oma kogemustest õppinud ja äh, isoleeritud äh, fiskaal- ja raha, rahapoliitilised ja majanduspoliitilised meetmed ei ole jätkusuutlikud ning äh, kui me vaatame, millised on olnud viimased valuutaturu liikumised, siis äh, tuleb uuesti kinnitada äh, meie kohustusi vahetuskursi valdkonnas ning me peaksime hoidma, hoiduma konkurent, konkurentsi halvavast devalveerimisest. selles osas tuleb meil samuti Äh, liidri roll enda kätte haarata. ja siit jõuame edasi kolmanda teema juurde, rahvusvaheline kaubandus. kahe tuhande viieteistkümnendal aastal G7 liidrid rõhutasid, et kaubavahetus ning investeeringud on majanduskasvu, töökohtade loomise ning jätkusuutliku arenguga mootoriks ja järgmine kohtumine peaks aitama mitmepoolse kaubandustegevuskava äh, alustalasid kinnitada ja nõukogu kinnitas äh, komisjoni ettepanekut maikuus seoses Euroopa Liidu strateegiliste et, äh, eesmärkidega pärast Nairobit. oluline element on üldsuse toetus äh, vabakaubanduse tegevuskavale, see on kasvanud. Äh, me peame inimesed kaasama ja liidrid peavad selgelt välja ütlema, et protektsionismist vaba majanduse ja kaubavahetuse arendamine, investeeringukokkulepped toovad kaasa majanduskasvu ning töökohad. me peame tagama omalt poolt selle, et äh, tingimused oleksid võrdsemad ning äh, me peaksime tööstusliku juurdepääsu äh, suutlikkust hindama, samuti ka võtma arvesse neid küsimusi, mis valmistavad muret meie üldsusele, vaatame, milline on olnud maailma majanduse areng siis me võime tõdeda, et inimeste kaitsmine, sotsiaalne kaitsmine toob kaasa majanduse avatuse ja mitte vastupidi veel kaks teemat, millest tahaksin rääkida. maksustamine, jällegi üks prioriteet, mis meil veel, mida jagame G7-ga. Panama dokumentide skandaal on näidanud, kui oluline on rahvusvaheliste standardite vastuvõtmine maailma tasandil. Euroopa Liit on olnud üheks eestvedajaks maksudest kõrvalehiilimise, maksudest hoidumise ning agressiivse maksuplaneerimise meetmete vallas. me oleme vastu võtnud rahapesuvastase direktiivi, neljanda direktiivi, millega Äh, soodustatud omaniku äh, info avalikustatakse ja mul on väga hea meel, et nõukogu pärast teie arvamuse vastuvõtmist on nüüd vastu võtnud neljanda äh, halduskoostöö direktiivi ettepaneku aas-, riigipõhise aruandluse kohta, see on ka tõesti oluline edusamm. nõukogu on vastu võtnud ka järeldused välisstrateegia tõhusa maksustamise kohta, kutsunud üles Euroopa Liidu musta nimekirja moodustamise, moodustamisele ja ECOFIN tahab välja töötada üldise lähenemisviisi äh, tak-, maksudest kõrvalehoidmise direktiivi valdkonnas. G7 äh, peaks olema ka ambitsioonikas, me loodame seda, me loodame, et väga ambitsioonikas selles valdkonnas. ja veel kaks äh, küsimust, terrorismivastane võitlus, kõigepealt terrorismivastane võitlus on kindlasti tippkohtumise üks prioriteet, kohutavad terroristlikud rünnakud, millega me oleme silmitsi seisnud, ründavad mitte ainult meie julgeolekut, vaid nagu me nõuame, on, nagu me kõik teame, ründavad ka meie väära, väärikust, väärtusi ja elukvaliteeti. me ei saa sellistes ohutingimustes elada. Daeshi kontrollitud territoorium on vähenenud Süürias ja Iraagis. Daesh on äh, sõjalise surve all ning Euroopa Liidu ja Euroopa Liidu partnerite kohalolek äh, Lähis-Idas ja Põhja-Aafrikas on suurenenud. me peame, me võime lihtsalt avada ajalehed, äh, aga näha, et näha sellest, mis, mis toimub erinevates maailma kohtades ja milliseid kohutavaid rünnakuid toime pannakse, põhiliselt Lähis-Idas G7 kohtumisel me vaatame, mis on juhtunud ja samas vaatame, milliseid täiendavaid meetmeid võiks G7 tasandil ette panna. me loodame, et vägivaldse äh, äärmusluse ning terrorismivastase võitluse teema äh, jääb üheks kohustuste vastuvõtmise teemaks, et ühiselt äh, sellistele ohtudele vastu astuda. liidrid räägivad ka üldisemalt poliitilisest olukorrast Süürias, Liibüas ja Iraagis, räägitakse ka Ukrainast ning Minski kokkuleppest kokkuleppe kohustusi tuleb täielikult rakendada ja osapooled peavad kõikidest kohustustest kinni pidama. G7 jaoks on tegemist väga väljakutsete rohke ajaga, aga Euroopa Liidu jaoks on aeg selline ning oluline on see, et me laiendame oma rahvaste kogukonda, tegutseme pragmaatiliselt, lähtudes oma ühistest väärtustest nendes teemavaldkondades, milles ma rääkisin, me peame austama õigusriigi põhimõtet ja rahvusvahelistest kohustustest ja õigusest kinnipidamisest, mis see ühendab meid, see ühendab Euroopa Parlamenti ning äh, G7 liidritelt ootame äh, selget sõnumit ning selgeid suuniseid äh, poliitilise tegevuse kohta erinevate teemavaldkondadega seoses, aitäh! aitäh, härra minister!